selle protsessi käigus oleme me toetunud humanitaarabitöötajatel ja ma tahan avaldada neile tänu, kes on seadnud oma elu ohtu, et abistada haiitilasi. me samuti toetame ka voliniku Piibalksi, sidudes hädaabi taastustegevusega näiteks eh, osa äh, arengufondi rahadest üheksandast programmist eraldatakse ka elamu ehituseks ja humanitaarabi osutamiseks. ja sellega ma tahan rõhutada, et me oleme äh, jälginud olukorda Haitis pidevalt selleks, et abistada inimesi nende vahetute vajaduste puhul, kuid selleks, et eli-, samuti, et luua vundament pikemaajaliseks taastustööks. suur tänu! järgmisena volinik Piibalks. president, auväärsed liikmed, ka meie tegeleme rekonstrueerimisega. Vassa äh, on andnud kuussada miljonit eurot äh, ühe koma kahest miljardist, mida New Yorgis äh, lubati Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud samuti suure summa. algselt on lubatud nelisada kuuskümmend miljonit eurot, me leiame, et seda on tarvis suurendada viiesaja kahekümne kahe miljoni euroni. sellest lubadusest me peame määrama kindlaks äh, prioriteedid ja tegelema lisavajadustega. lubadustega seotud eraldised on jõudnud seitsekümne nelja miljoni euroni kahe tuhande kümnendal aastal. ma arvan, et arvestades olukorda Haitil, on see päris hea tulemus. peab mõistma, et olukord, mis oli juba enne maavärinat väga raske, muutus tohutult väljakutsuvaks eh, kuude jooksul pärast maavärinat ja veelgi keerulisemaks hiljem eh, koolera epideemia, poliitiline ebastabiilsus ja kõik muud tegurid, mis mängivad rolli. abitöötajad eh, on tihti samuti tegutsemas väga rasketes tingimustes. veel üks tegur, mida me peame arvestama, on see, et keskmises ja pikas perspektiivis abi jaguneb kolmele kuni viiele aastale. kaks tuhat kümme oli põhimõtteliselt pühendatud sellele, et eraldada rahad, algatada projektide ettevalmistamine, läbi viia vajalikud tehnilised ettevalmistused, paljud konkreetsemad tegevused leiavad aset kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja me arvame, et äh, eraldised kasvavad kuni saja viiekümne miljoni euroni sel aastal. arengufaasis oleme keskendunud eeskätt sellele, et tagada valitsuse vajalik toimimine. see aitab pakkuda riigi poolt vajalikke teenuseid, sealhulgas äh, haridussüsteem, tervishoiusüsteem, politsei ning samuti suutlikkus äh, avalikus sektoris äh, leida vajalikud töötajad. tuleb keskenduda strateegilistele infrastruktuuridele ja parandada Haiti äh, ettevalmistust sellistest, sellisteks olukordadeks edaspidi. meie eesmärk on muuta Haiti tugevamaks pärast maavärinat, tugevamaks, kui ta oli varem. aga on selge, et tarvis on tugevat Haiti valitsust ja keskenduda prioriteetidele. ja seepärast me lähtume väga tugevalt prioriteetidest, mille on paika pannud Haiti valitsus ise. Nemad soovivad samuti tugevdada valitsust, valitsuse enda eelarve on väga piiratud Haitil tarvis on väga suuri investeeringuid infrastruktuuri, eriti maanteedesse. missugused õppetunnid me oleme saanud ja mida me võiksime teha paremini? võiks paremini koordineerida ja parandada koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel. praegu oleme lõpule jõudnud ühises programmeerimisprotsessis liikmesriikidega. meil on väga hea kogemus koostööst kõikide partneritega Haiti ülesehitamisel ja see annab lootust, et protsessi saab kiirendada. meie äh, väga tugev soov on tagada Haiti stabiilsus ja demokraatlik toimimine. see aitab tagada ka selle, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus saavad seal tegutseda edukalt. auväärsed parlamendiliikmed, me püüame teha endast parima. loomulikult saab asju teha mõningates aspektides ka paremini ja me tahame kinni pidada oma lubadustest. ma arvan, et peab arvestama sellega, et tegevus järjest paraneb ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ma usun, on oodata olulisi muutusi, Haitil õnnes-, Haitil õnnestub saavutada poliitiline stabiilsus ja siis me saame keskenduda paremini ka Haiti ülesehitamisele, aitäh! Grazie commissari, ora la parola agli orat-. aitäh, volinik! edasi annan sõna fraktsioonide esindajatele ja kui igaüks palun peaks kinni neile eraldatud kõneajast, äh, siis oleks hea, sest meie arutelud on täna pärast päris pikad. kõigepealt Rahvapartei poolt Michel Strifle. suur tänu, äh, härra volinik, pärast Haiti maavärinat on ikka Haiti väga raskes olukorras, väga kiiresti on vaja riigistruktuurid üles ehitada, poliitiline võim puudub, otsustamise os-, võimalused elanikkonnal puuduvad, väga oluline on kõigepealt varemed ära koristada selleks, et ehitustööd alustada. tervitan siin mitmete vabaühenduste valitsusväliste organisatsioonide tublit tööd, aga ikkagi äh, me ei saa Haiti rahvast üksi jätta, Euroopa Liit peab kõik tegema omalt poolt, et öelda otse, et on vaja läbi viia seaduslikud, läbipaistvad valimised, et äh, rahva poliitiline tahe saaks võimule, et ülesehitustöö jätkuks, et tagada ähm, Haiti organisatsioonidele, avalikule sektorile tulevik, et ja veelgi enam, Euroopa Komisjon ja komisjoni liikmed peaksid läbi vaatama oma panuse ülesehitustöösse, et äh, abi oleks tõhusam, rahvusvaheline üldsus on äh, otsustanud minevikuvigu mitte korrata, üles ehitada uus Haiti ja Euroopa Liit peab selleks oma panuse andma, tänan. E eh... suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Gretu, poolteist minutit. suur tänu. president, volinik, aasta pärast Haiti maavärinat et nagu te ütlesite, on ähm, üleseehituspingutused ikkagi vähe veel vilja andnud, väga tähtis on ka äh, Haiti riigistruktuuride ülesehitus, äh, seda protsessi takistas kooleraepideemia, äh, mille põhjustasid ähm, sinikiivrid ja me teame, et Haiti on ka tõsises poliitilises kriisis järgneval perioodil peab kiiresti reageerima Haiti olukorrale, vastava, vastupidisel juhul ei anna meie jõupingutused vilja. samuti on vaja rahustada agressiivset rahvast, kes on ÜRO sinikiivrite vastu vihased me teame, et Haitil tulevad valimised ning me peame enne neid tegema kõik selleks, et ülesehitustööd jätkuksid New Yorgi märtsikuus toimunud konverentsil lubati kümme miljardit eurot, aga, või dollarit, aga praegu on Haitile eraldatud ainult kaks miljardit selleks, et miljonite vajadustele äh, vastata, kes elavad praegu äh, laagrites, kes kannatavad kuritegevuse, seksuaalse vägivalla tõttu, tuleb reageerida, tuleb rahvale toetust anda. Dell'Alde l'onorevole Guérin per eh, due minuti. härra Kürents, palun. suur tänu president, ma tahaksin ainult kaks märkust teha, kõigepealt aasta pärast maavärinat Haitil on riik ikka varemetes, me teame, et katastroofi ulatus oli tohutu, riik on kannatanud tõsiseid raskusi, me teame ka, et eh, seismiline tegevus puudutas just eh, riigiasutusi, pealinna ja nüüd on vaja ehitada üles riigistruktuurid ja anda sõna just kohalikele tegijatele, kes vastutab praeguse olukorra eest. kuigi olukord on väga keeruline, on esmane vastutaja siiski Haiti elanikkond ise, keegi ei taha lihtsalt teiste äh, Ähm, eestkostel elada ja teiste äh, nõuannete järgi teha, samuti äh, on Euroopa Liit lubanud äh, abi anda, aga see abi tuleb ka reaalselt teoks teha, seetõttu tuleb vankumatult jätkata tegevust, et aidata Haiti riigil keerulisest olukorrast välja tulla ja sõltumatuks saada ja muide, tahaksin toonitada, et see kindlasti ei toimu mõne kuu jooksul. Il gruppo Verde, l'onorevole Sargentini per due minuti. Dank u voorzitter. suur tänu roheliste nimel, proua Sargentini. küsimus on selles, kuidas üles ehitada purustatud riik üles niisugune riik nagu Haiti, kuidas rekonstrueerida demokraatia, kui äh, seda demokraatiat pole olnudki? meil ei ole tegelikult mingi, mingisugust lahendust. Haiti rahvast on alandatud ja tegelikult see ei aita meid riigi ülesehitamisel naiste, noorte tütarlaste olukord oli juba enne maavärinat halb. ja praegu on jõudnud seksuaalvägivald naiste vastu eh, laagrites, telklaagrites täiesti uskumatul tasemel ja nüüd on veel endine diktaator Baby Doc tagasi jõudnud, see ei aita sugugi olukorra normaliseerumisele kaasa. me ei saa seda lubada Haitil, milline vastus on meil Haitile? tegemist on tohutu katastroofiga, me oleme juba aasta tegutsenud, aga riigis puutub haldussuutlikkus, inimesed elavad erakorralises olukorras ja midagi on ikka veel puudu. see ei ole midagi sellist, mida on võimalik üleööga korda saata või paika panna, me peame väga palju jõupingutusi tegema. me ei saa üles ehitada riiki, kui riigis ei ole demokraatiat ja õiglast juhtimist. sooviksin mõlemale volinikule nende töös palju jõudu! E suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Deva, poolteist minutit. tänan, proua president. on hea, et meil on taas selline arutelu, ka hiljuti oli selline. see näitab, et me tunneme muret Haiti elanike pärast ilmselt rohkem äh, äh tunneme muret meie nende pärast kui Haiti valitsus me räägime vastutusest ja kohustusest kaitsta, kaitsta äh, genotsiidi, diktaatorite, massimõrvarite vastu, aga kuidas jääb kohustusega ka kaitsta ebatõhuse korrumpeerunud valitsuse vastu, kes ei hooli oma rahvast, ma, Haitis on miljon kodutut äh,, üle kahesaja tuhande on surnud, kolmsada tuhat on äh, Äh, haavatud ja ainult viis protsenti rusudest on puha, äh, ära veetud ja ainult viisteist protsenti majadest on mingil moel üles ehitatud. ja kui Haiti valitsus ei hooli oma rahvast, siis lähe, peame meie äh, lähtuma kaitsekohustusest. ja see on absurdne paluda, et meie suurepärased volinikud parlamendis pidevalt sõna võtavad, räägivad sellest, mida nad saavad teha, mida nad ei saa teha, kui kohapealne võimekus on nii väike ja nii habras. kui maavärin toimub, siis kõigepealt tuleb rusudest puhastada. selleks, et rusud ära vedada, on vaja raskeveokuid, kraane, helikoptereid, buldoosereid ja äh, inimesi, kes neid juhivad kui keegi ei suuda raskeveokit juhtida, siis tuleb nad kuskilt mujalt sisse tuua. et inimesed, kes oskavad seda tehnikat kasutada, seda ka teeksid, kuid vasakpoolsed on vastu sellele, et liikmesriikide armee või õhujõudude või mereväe esindajad seda teeksid. me ei saa saa ju arvata, et lapsed hakkavad neid traktoreid kasutama ja rususid ära vedama me peame oma argumendi depolitiseerima ning lähtuma praktilistest kaalutlustest Haiti rahva abistamisel. suur tänu. GUE-NGL fraktsiooni nimel härra Enin, kolm minutit. suur tänu. vaevalt aasta tagasi elas Haiti rahvas läbi tohutu katastroofi, me tahaksime nüüd austust avaldada Haidi rahvale, kaastunnet, solidaarsust avaldada. muide, aga solidaarsus ei ole eriti palju, eh, kui me räägime sellest, mida Euroopa Liit võiks, eh, võiks teha. ka Kuuba on eh, andnud abi aidanud meditsiiniabiga, opereerinud haitilasi, nende abi on eriti tõhus, nendel on äh, eksperdid, kes on kohal käinud ja ka Norra äh, on aidanud Haitit. Euroopa Liit peaks saama inspiratsiooni äh, Haiti rahva kangelaslikkusest, äh, mitte meedias rääkima oma jõupingutustest suurel häälel. mis tegelikult on äh, isegi kahjulik Haiti majandusele, muudab nad sõltuvaks. Haiti huvides tuletagem meelde, et kas tõesti oli vaja niisugust katastroofi selleks, et äh, rahvusvaheline valuutafond ometigi annaks Haitile abi. humanitaarkatastroof on, on mõõtmatu ja väga halb on ka see, et demokraatliku riigi ülesehitamisele on on tehtud mitmeid takistusi. üksteist koma seitse miljardit äh, äh, dollarit lubas rahvusvaheline üldsus riigi ülesehituseks, aga millisest rekonstruktsioonist, millisest ülesehitustööst me räägime, nii kuidas äh, abi jõuab kohale, kes otsustab, millised projektid ellu viiakse? kui kujutage ette, eh, kui eh, ainult rahvusvahelised argmaised ettevõtted lähevad sinna abi andma ja siis hakkavad otsustama riigi saatuse üle. seda nimetatakse neokolonialismiks, aga meie soovime demokraatliku rahvusriigi ülesehitamist varemetest. me peame meeles pidama ka, mis läks maksma Prantsuse koloniaalrežiimi kokkukukkumine. Euroopa Liidul ja eriti Prantsusmaal on poliitiline võlg Haiti rahva ees ja auvõlg Haiti ees. Grazie per il gruppo Euroopa della Libertà e della Democrazia. suur tänu ja nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Belder, üks minut tänan, proua president. aasta pärast seda kohutavat maavärinat Haitil äh, ülesehitustöö on äärmiselt aeglane, loomulikult on saavutatud ka mõningast edu ja edasiminekut, kuid siiski vajatakse veel väga abi äh,, kooleraepideemia on puhkenud, probleeme on toiduohutusega ning äh, Äh, riik on väga palju kannatanud ja me peaksime suunama raha kohaliku infrastruktuuri taastamisse. ja mikrokrediidid võiksid olla äärmiselt vajalikud no, kohaliku majanduse stimuleerimiseks, ma ei tea, kas volinik on sellega nõus. möödunud nädalal äh, esitati hindamisraport äh, Ameerika riikide organisatsiooni poolt, kus tuleb selgelt välja, et poliitiline olukord on seal ebastabiilne ja ma tahaksin kuulda ka komisjoni seisukohta Haiti poliitilise olukorra kohta. Äh, Hollandi ajakirjanik on samuti avaldanud raamatu, milles ta käsitleb olukorda Haitil. ja trükiti ka T-särgid äh, kirjaga, et Haiti sellest välja ei tule kuid me peame tegema kõik selleks, et abi jõuab inimesteni. suur tänu. ja järgmised kõnelejad, härra Kašmarek Rahvaparteist, kaks minutit. proua president, daamid ja härrad Euroopa Liit ei ole unustanud Haitit, me oleme siiski suurim humanitaarabi andja kuid on kurb, et oma riigis on ikka veel majandus ja poliitika nõrk. Haitis eh, toimub tegevus kahes etapis. kõigepealt on vaja abistada inimesi, eh, et rahuldada nende kõige kiiremad vajadused ja teisel etapil me peaksime keskenduma taastamistegevusele, nii poliitilisele kui ka majanduse taastamisele. kuid koolera eh, puhangu tornaado ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu, sealhulgas ka mm, usuvastane vägivald, ülesehitustöö ja humanitaarabi äh, osutamine võtab rohkem aega, kui loodeti ja seetõttu me ei saa alustada teist etappi ajal, mil me soovisime. kriis Haitil jätkub ja meie pühendumust abile on vaja. volinik Piibalks ütles, et Euroopa Liit on juba eraldanud üle poole ähm, Euroopa Liidu poolt lubatud rahalistest vahenditest, kuid samas me peaksime mobiliseerima liikmesriike ja Euroopa Komisjoni, et nad jätkaksid äh, oma jõupingutusi sellel suunal ja täidaksid võetud kohustusi. sajad tuhanded inimesed elavad endiselt ajutistest laagritest ja äh, kolmsada tuhat inimest on surnud koolerasse. ja me arvame, et haiitilased peaksid ise juhtima oma riigi ülesehitustööd see peab tuginema detsentraliseerimisele ning äh, rõhuasetusele kohalikule tootmisele, kohaliku toidu tootmisele ja me peame toetama neid prioriteetseid valdkondi. samuti tuleb tugevdada humanitaarabi andmist ja ma loodan, et voliniku abiga see meil õnnestub. suur tänu järgmiseks härra Arsenis poolteist minutit. suur tänu. Haiti juhtum on väga erakordne. me peame kõik mõistma, et tegemist ei ole mingi humanitaarkriisiga, mille puhul võib lihtsalt raha anda ja eh, valitsus siis äh, lahendab kõik probleemid koha peal. tegemist on riigiga, mis on tegelikult täiesti laiali lagunenud, mitte miski ei ole seal paigas ja äh, riigil on järjest raskem kriisist väljatulemiseks meetmeid võtta, seetõttu tuleb meie abi äh, anda palju dünaamilisemalt, stabiilsemalt, meie au pea, äh, abi peab olema palju jõulisem ja me peame palju rohkem tegelema Haitiga kui tavaliste katastroofide puhul. meie esmane prioriteet on äh, varemed koristada, aga me peame mõistma, et seda ei saa üleöö teha. selles riigis on nii palju ära teha, rääkimata siin tööpuuduse likvideerimisest. kõigepealt äh, russude koristamine, siis äh, toiduabi andmine elanikele, nii et äh, rahvas saaks ometigi jalule tõusta, et ta hakkaks mõtlema tuleviku peale, mitte ainult ellujäämisele. minuto. aitäh, edasi poolteist minutit, härra Rinaldi. suur tänu volinik, kolleegid. Haiti on väga erinev asi, sest äh, kui mõelda katastroofi aastapäevale, siis tavaliselt äh, mõeldakse ohvritele või millelegi taolisele, kuid Haitil ei ole millelegi tagasi mõelda. aasta pärast maavärinat äh, on olukord endiselt äh, tohutult äh, halb, äh, koolera süsteemid ei toimi, endine diktaator läheb kodumaale tagasi puhkusele, et ringi vaadata. suur tänu arenguvolinikule tehtud suurepärase töö eest, kuid tarvis on suuremat poliitilist sponsorlust rahvusvaheliselt kogukonnalt ja otseabi paremat haldamist. seda peab tasakaalustama aga ka kohaliku energia ja inimeste kaasamisega. riiklikud valitsusinstitutsioonid Haitil peavad samuti olema kaasatud. aitäh, edasi proua Rivasi. eelmisel aastal käisin septembris Haidil ja äh, panin kõik kirja, mida on vaja kiirelt teha. praegusel hetkel on tegemist arenguriigiga, me ei pea üles ehitama, vaid eh, peame lihtsalt mõtlema selle, et tegelikult pole riik kunagi seal tugev olnud. tuhandeid tonne, tonne rususid on vaja ära koristada, ilmselt läheb eh, Porto Prantsi rusudest koristamiseks kuus aastat Euroopa Liidul on kindlasti oma osa. Euroopa Liit on väga palju aidanud kaasa eelarveabile, me, me peame eh, seda abi jätkama, sest see on ainus võimalus, kuidas me Haitit aidata saame, on eh, anda neile oma pädevus, iseseisvus me, samuti on oluline haridus- ja tervishoiuteenuste pakkumine, põhi, põhilised elementaarsed teenused peavad kättesaadavad olema ja samuti peame tugevdama toetust kiirele valimiste organiseerimisele valimised võid, aitaksid kindlasti korrumpeerunud eliiti välja vahetada, muide see eliit oli umbes kakskümmend pere, kes kontrollis kõike ilma selleta, et äh, riigi tugevus ja, ja tootlikkus kasvaks me tahaksime, et äh, riik äh, oleks tugev, iseseisev ja Euroopa Liidul peaksid olema sidusad koordineeritud prioriteedid, selleks, et toetada Haiti avaliku sektori ülesehitamist. suur tänu! Nikolson, Peru. suur aitäh, edasi härra Nikolson, üks minut. suur tänu, proua president. koos härra Rivasiga juhtisin ma delegatsiooni, kes käis Haitil ja ma ütlesin äh, tol ajal, et miski kõik ületas minu ootusi negatiivses mõttes. me peame humanitaarabilt kohe minema üle rekonstrueerimisele ja see ongi see koht, kus probleem ei ole lahendatud. me oleme kuulnud siin täna õhtul palju ilusaid asju, aga koha peal ei ole võimalik midagi saavutada, kui rohkem abi ei tule. tarvis on avaldada tugevamat survet nendele, kes abi lubasid, et nad seda ka annaksid, samuti äh, on tarvis avaldada survet Clintoni juhitavale rekonstrueerimisele ÜRO raames, et see toimuks kiiremini ja ma arvan, et see on tõesti eesmärk, mis on selge. selge on ka see, et tarvis on poliitilist stabiilsust ja ma tõesti loodan ja palvetan, et me seda saavutame, aga ma ei ole päris kindel. kui meie olime seal, siis äh, me nägime, et haitilased on väga uhked, nad on suurepärased inimesed me vaatasime, kuidas kell kuus hommikul nad tulid telgist välja, särasid, pesid ennast, lapsed olid seal, naeratasid ja me mõtlesime, et mik-, mille peale neil naeratada on. paljud inimesed vabaühendustest aitavad seal kohapeal, riskides oma eluga. ja me leidsime, et nad teevad suurepärast tööd aga me ei saa unustada, et nad äh, riskivad oma eluga igapäevaselt selleks, et haitilasi aidata. me ei saa unustada Haiti rahvast, me peame nende heaolu nimel tegema tööd ja äh, kui tarvis on äh, veel käsitleda sedasama teemat siin parlamendis kas või kümme korda, siis tuleks seda teha, aitäh. kallid kolleegid, ma näen, et tegemist on väga äh, emotsionaalse teemaga ja paljud ei pea oma kõneajast kinni, aga ma siiski kutsuksin üles, palun pidage kõneajast kinni ähm,. härra Pereda, kaks minutit. suur tänu, kahe tuhande kümnenda aasta maavärin põrmustas Haiti ja nüüd aasta hiljem pärast maavärinat on ikka veel väga palju ära teha, et äh, riik üles ehitada. koolera epideemia ja valimised, kõik komplitseerib olukorda veelgi. Äh, rahvas elab ikka veel põgenikelaagrites ja ähm, äh, me peame aitama Haidilasi, siinkohal tuleb tänada mitmeid vabaühendusi ning ÜRO tegevust, tundub, et vabariik ongi nagu vabaühenduste mitmesuguste valitsusväliste organisatsioonide kontrolli all. me teame aga, et äh, elementaarsed sanitaarsüsteemid, rusude äh, koristamine äh, on äh, väga tähtis äh, ja kõige parem oleks siiski üles ehitada Haiti riik selleks tööks, aga me teame, et haldussuutlikkus on väga suur probleem. tuleb, seetõttu tuleb eelkõige Haiti demokraatia ja riigi ülesehituslikele küsimustele keskenduda. usaldusväärne läbipaistev valimisprotsess on kõige selle jaoks väga tähtis. ja lõpuks sooviksin lisada, et Haidi ülesehitamine peab toimuma hoopis teistsugusel moel, see tähendab seda, et ülesehitustöö peab toimuma nii, et tulevikus Haiti enam sarnaste maavärinate tõttu ei kannataks, et tugevneksid kohalikud kogukonnad ja haldussuutlikkus. tänan. E suur tänu, härra Cortez, poolteist minutit. proua president, volinikud, kolleegid, kõigepealt tahaksin äh, tõesti tänada vabaühendusi, kes teevad kohapeal Haitil suurepärast tööd. Nemad esindavad meie parimaid humanitaarväärtusi. üks aasta pärast maavärinat on aeg teha rohkem. on palju probleeme, millega me oleme pidanud kiiresti tegelema ja loomulikult, kui me tahame, et oleks toimiv sanitaarsüsteem, Äh, siis see tegelikult ongi peamine oht ja puudujäägid selles. on probleeme loomulikult ka majutusega, äh, omandiõiguse andmete taastamisega, sellega tuleb samuti tegeleda kiiresti, samamoodi ka demokraatliku valitsuse loomisega, ma tean, et see kõik ei ole lihtne, aga äh, tarvis on Haitil luua demokraatlik vastaspool, kellega suhelda paljud on maininud siin rususid, mis maavärina tagajärjel on tekkinud, ka sellega peab tegelema, tarvis on haridusstrateegiat, mis oleks pikaajaline. see, mis Haitil juhtus, ei oleks võib-olla juhtunud, kui oleks olnud korralik haridussüsteem ja noorte eest hoolitsemine, nii nagu see peaks toimuma. nii et tuleb võidelda ka vaesuse ja sõltuvuse vastu. aitäh! edasi härra Ziobro, üks minut. suur tänu. aasta tagasi toimus äh, Haitil tohutu katastroof, maavärin. kakssada tuhat inimest sai surma, tuhanded kaotasid oma kodud. ülesehitustöö on suur äh, humanitaarettevõtmine Haiti ei vaja mitte ainult materiaalset ja finantsabi, vaid ka abi haldus- ja poliitilise stabiilsuse taastamiseks, ilma milleta ta ei saa edasi areneda. kooleraepideemia ähvardab endiselt tuhandeid inimesi. Haiti kogemused näitavad, et isegi suurtest rahadest ei piisa, kui seda ei kulutata äh, vastavalt vajadustele ja on tarvis äh, rahvusvahelist abisüsteemi, mis toimiks ja mida saab kasutada ka teiste katastroofide puhul, kui neid peaks toimuma. aitäh, edasi äh, proua Omen-Ruiten, poolteist minutit. jah, now it's okei okay.. Mevrouw de voorzitter, mevrouw president, volinikud, kolleegid kui ma mõtlen Haiti peale, siis äh, mõtlen äh, selle rahvale, aga ka Euroopa kodanikele Haitil, kes on andnud äh, palju abi. ma mõtlen abitöötajatele, kes aitavad koha peal, aga see on vaid mingi säravam pool, tarvis on õppida tehtud vigadest. esiteks koordineerimine koordineerimine ei ole lihtsalt toiminud, me oleme sellest ka varem rääkinud, see ei ole olnud edukas. humanitaarabi tuleb korraldada paremini. antava abi tõhusus on keskse tähtsusega. teiseks, korruptsioon, kui me tahame, et Euroopa kodanikud toetaksid kedagi, siis nad ei taha, et nende poolt antavat toetust äh, kurjasti ära kasutatakse. ja seepärast me peame mõtlema, mida me saame teha, et äh, parema koordineerimise kaudu äh, vältida korruptiivseid musti auke selles süsteemis. kolmas on poliitiline aspekt, ilma poliitilise stabiilsuseta ja toimivate avalike teenusteta ei ole võimalik saavutada eh, ülesehitust jätkusuutlikul moel. oli esimene valimiste voor, nüüd me peame mõtlema, kuidas kuidas koordineerida ameeriklastega ja teistega eh, selleks, et tagada, et eh, valimiste tulemus läks hea ja tarvis on üles näidata solidaarsust teiste riikidega. E- suur tänu, proua Estrela, poolteist minutit. suur tänu, proua president, volinikud, kolleegid pärast maavärinat vajus Haiti hirmsasse kriisi hukkunud, purustused, rahvusvaheline üldsus on lubanud palju abi anda, kuid väga vähe on tegelikult kohale jõudnud abist. vaatamata Euroopa Liidu headele kavatsustele ja eh, tublile vabaühenduste tööle. olukord on tegelikult halvenenud kooleraepideemia tõttu ja selle tõttu, et Ehm, valimised seisavad ees, valimised on eh, tekitanud vägivallalaine ja sageli langevad just lapsed ja naised vägivalla ohvriks. Euroopa Liit peaks kindlasti kaasa aitama sellele, et paraneks kõige haavatavamate elanikkonnagruppide olukord. samuti tuleb ülesehitustöid jätkata nii, et oleks tagatud ähm, ka katastroofides ellujäämine tulevikus. väga oluline on luua niisugune Euroopa Liidu reageerimismehhanism, mis koosneks liikmesriikide vabatahtlikeks, mis siis koostaks erakorralistes olukordades abiplaane kriisiabi andmise käigus äh, saa-, peaks looma abikeskusi, mis siis aitaksid kodanikke ja äh, miks mitte ka äh, ennetaksid katastroofe. suur tänu kolleeg Valesa, poolteist minutit. suur tänu varsti saab aasta sellest, kui me esimest korda arutasime Haiti rekonstrueerimise ja humanitaarabi koordineerimise küsimusi esimest korda. aga Haiti katastroofi ohvrite arv aina kasvab. oluline on seda meeles pidada ja järelduste tegemisel on tähtis ka see, et me peame piiri panema seksuaalvägivallale. juba esimestel päevadel pärast maavärinat registreeriti kakssada viiskümmend naistevastase vägivalla juhtu ja see arv aina kasvab, me peame arvestama ka inimteguriga ja ära hoidma seksuaalvägivalda Haitil. teine oluline element, kooleraepideemia, me teame, et koolera ohvrite arv langeb, aga see võib-olla lihtsalt sõltub aastaajast. me teame ka seda, et mitmed patsiendid lihtsalt teesklevad, et neil on koolera. sest me samas peab tunnistama, et üks öö haiglas on paljudele palju parem lahendus kui, kui öö telklaagris suur tänu. Grazie per. Eh, suur tänu. ja vaba mikrofoni voorus on esimesena sõnasaaja härra Kili Euroopa Liit tegutseb laiemalt äh, ja abistab mitte ainult neid, kes ennast abistavad, kui me räägime Haiti puhul, nagu härra Tiiva ja teisedki ütlesid, on valitsus korrumpeerunud ja tundub, et ei hooli oma rahvast kuid siiski on oluline jätkata seda head tööd koostöös vabaühenduste ja ÜRO-ga. ja ma tean, üks meie Iiri tuntumaid ärimehi, härra O'Brien, äh, on tuntud juhtrolli selles tegevuses kuid see on tilk meres, äh, arvates seda, mida tuleb saavutada, kui oleks korralikult toimiv valitsus, saadudeks pargad. seega sõnum peab olema selge Haiti valitsusel. et on vaja äh, korralikku vastutustundlikku valitsust ja siis võib oodata ka edu ja edasiminekut. tänan järgmisena proua Flašikova-Benova suur tänu, president, volinikud. kuigi selle hävitava maavärina äh, tagajärgi likvideeritakse kohalik elanikkond, on ikka ilma toiduta, veeta ja põhivajadusteta. ja äh, lisaks sellele on valitsus ebastabiilne ja puuduvad demokraatlikud väärtused, neid on puhkenud e kooleraepideemia, toimub vägivald, kuritegevus vohab, äh, vägivald naiste vastu ja tuleb teha lõpp taolistele vägivallaaktidele ja käesoleval aastal me peaksime keskenduma nendele suurtele väljakutsetele, elamute taastamisele ja äh, Haiti põhivajaduste täit-, täitmisele, eriti nende elanike pool, kes elavad ajutistes varjupaikades, me peame tugevdama ka, ka kohalikke asutusi, äh, haiglaid. suur tänu, järgmisena proua Figureedo. suur tänu, president me avaldame veel kord oma solidaarsust Haiti rahvaga, kes on selle maavärina ohvriks ja ka kooleraepideemia ohvrid. me vajame rohkem abi nendele inimestele, keda puudutas see aastatagune tragöödia ja hiljuti ka see haigus. ja ei ole lubatav äh, selline olukord, kus abi ei jõua kohale. me peame tähelepanelikult jälgima, mis on saanud Euroopa Liidu poolt osutatavast abist. me peame kontrollima, mida tehakse, millised solidaarsusakte on naaberriigid osutanud, näiteks Kuuba, kes on saatnud äh, meditsiinipersonali ja ravimeid sinna, et äh, ravida tuhandeid koolerahaigeid ja samuti äh, rahalist abi andnud ning äh, toiduabi abi põllumajandusele, me peame seda arvestama ja Euroopa Liit peaks tegutsema proaktiivsemalt, me peame tegema kõiki vajalikke samme selleks, et kiirendada Haiti taastamist ning Haiti elanike elutingimuste parandamist, kuid samas tuleb austada ka selle riigi suveräänsust ja territoriaalset puutumatust ning Haiti rahvas on selle ära teeninud suur tänu, järgmisena proua Basescu. suur tänu. aasta pärast maavärinat ei ole meil veel mingeid konkreetseid ülesehitussaavutust selles riigis. Haiti haldussuutlikkus takistab põhiteenuste andmist kodanikele ja Haiti ametivõimud ei ole suutnud isegi ülesehitust puudutavaid otsuseid ellu viia. ajutine ülesehituskomisjon on niisuguste otsuste elluviimiseks eluliselt tähtis, ka selleks, et koordineerida rahvusvahelise üldsuse eraldata, eraldatavat abi ja seetõttu pean ma väga oluliseks, et Euroopa Liit peab en-, kõik endast tegema selleks, et Haiti saaks seaduslikult valitud äh, valitsuse ja et läbipaistvalt viidaks läbi ka valimiste teine voor veebruaris, tänan. järgmisena kolleeg Semke. ma tahaksin avaldada tänu ja ma tahan, et minust õigesti aru saadaks. mul ei ole suuri reservatsioone praeguse Euroopa Liidu poolse abi kohta, mida me anname Haidile. me osutame suurt rahalist abi Haidile ja küsimus on selles, miks äh, teised riigid ei tee seda nii suures mahus nagu meie kuid minu reservatsioon puudutab seda, kuidas Euroopa Liit reageeris vahetult pärast maavärinat. me reageerisime liiga aeglaselt ja meie tegevus ei olnud korralikult koordineeritud. millised on siis need konkreetsed järeldused, mida Euroopa Komisjon on sellest aeglasest reaktsioonist teinud, kui me räägime abist vahetult pärast looduskatastroofi, need järeldused on väga olulised sest vahetult pärast katastroofi on aeg otsustava tähtsusega inimeste ellujäämiseks. suur tänu. ja viimane äh, sõnavõtja, härra Jaar. täna president, volinikud, ma arvan, et Haiti näitab selgelt meile seda, et tõeliselt katastroofe põhjustavad inimesed. Euroopa Liidu valmisolek ja rahvusvaheliste ringkondade valmisolek on selge, kuid äh, ebastabiilsed poliitilised olukorrad, tingimused selles riigis takistavad seda, mitte keegi ei taha rahastada korrumpeerunud poliitilist süsteemi ja seetõttu mina pöördun volinike poole üleskutsega jätkata Haiti abistamist kuid investeerides põhiliselt poliitilise infrastruktuuri, kuni tekib korralikult toimiv valitsussüsteem, haldusaparaadid ja olemasolevat abi tuleb korralikult ära kasutada, sest teist alternatiivi see pole. Adesso di nuovo la commissione, innanzitutto suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni esindajana volinik Georgieva. Madam President and uh, sincere thanks aitäh proua president ja suur tänu kõikidele kommentaaride eest, mida te tegite. kokkuvõtteks tahaksin mainida viit punkti. esiteks, ma olen vägagi nõus kõikide esinejatega, kes rõhutasid valitsuse suutmatust, see on kõige olulisem tegur probleemide hulgas, millega Haiti on silmitsi see oli ka minu esimene mulje pärast maavärinat ja see on endiselt äh, säilinud. maavärin oli küll kohutav, aga see ei ole Haiti suurim probleem. Haiti probleem on aastakümneid olnud praktiliselt äh, tõhusa valitsuse puudumine. ja nüüd ei ole jäänud neid väheseidki valitsusstruktuure, mille abil Haiti rahvast aidata. ma ja see tegelikult tekitab ka suure usaldamatuse Haiti rahva hulgas oma valitsuse suhtes, ma mäletan, et kui ma olin seal, siis kõik haidilased, kellega ma rääkisin, neil oli mulle üks sõnum, nad ütlesid, et ärge andke raha valitsusele. humanitaarpoolelt ähm, me ei anna raha, vaid äh, vahetut abi, aga tõesti, see siiski tekitab küsimuse, kui kaua kulub Haiti ülesehitamiseks. selleks kulub pikka aega sest seda ei saa teha ilma institutsionaalse infrastruktuurita. ja sellega jõuan ma oma teise punkti juurde, Haiti ühiskonnas on olemas positiivne pool, mis on aidanud Haiti lastel ellu jääda, see on nende vastupanuvõime, äh, nende kogukondade tugevus. ma kohtusin inimesi, kes olid elanud koos, olid koos kaotanud oma majad, olid koos äh, läinud laagritesse ja korraldanud ise laagrite-siselt toetussüsteemi üksteise aitamiseks, äh, näiteks vaatasid üksteise laste järele ja olid improviseerinud ka teatud äh, koolitusvõimalused laste jaoks. ja naised koondusid, et üksteisele perekondadele süüa teha. see, selline käitumine Haiti rahva poolt annab lootust siiski ka tulevikuks. kolmandaks, meie Haiti toetusprogrammid peavad arvestama sellega, mis riigil on ja mida tal ei ole. sellest tulenevalt humanitaarpoolel oleme rõhutanud raha töö eest, vautšerite programme, seemnete ja vahendite vahendite eraldamine inimestele, et nad saaksid ise paremini enda eest hoolt kanda. neljandaks, ma olen väga tänulik äh, kõikide nende märkuste eest, mis te tegite Haitilt saadud õppetundide kohta. ma ei ole nõus sellega, et me reageerisime aeglaselt, tegelikult äh, kahekümne nelja tunni jooksul saime abikäime Euroopa Liidult, aga ma olen nõus sellega, et koordineerimist oleks saanud teha paremini meie suutlikkus äh, äh, korraldada enda süsteeme enne, kui midagi juhtub, on äärmiselt oluline ja Haitilt saadud õppetundide põhjal me oleme tegelenud Euroopa reageerimissuutlikkuse ja koordineerimiskeskuse teemadega edasi, kui edasi humanitaarpoole juurest, eh, väga oluline on inimeste turvalisuse tagamine, enda kaitsmine, eriti naiste puhul. Eh, eriti naiste poolt juhitud majapidamised, kes on eh, laagritesse jäänud. järgmisel aastal me püüame rõhutada omalt poolt, et kaitsme ja turvalisuse küsimusele pööratakse rohkem rõhku. ja lõpetuseks tahaksin veel kord tänada kommentaaride eest ja eriti neid, kes on tunnustanud humanitaartöötajaid ja ohverdusi, mida nemad on teinud Haiti laste heaks. Ehm. suur aitäh! edasi volinik Piibalks. tahaksin kõigepealt tänada parlamendiliikmeid solidaarsuse ja toetuse eest. kõigepealt alustaksin poliitilisest mõõtmest. Haiti olukord ei ole lihtne, äh, aga me jälgime seda hoolikalt ja anname igasugust diplomaatilist äh, toetust, et et saavutada stabiilsust ja et ka teine valimiste voor läheks stabiilselt ilma vägivallata. nii et me teeme igasuguseid jõupingutusi, diplomaatilised jõupingutused mõnikord annavad kohe tulemusi, mõnikord kulub äh, aega, enne kui konkreetseid tulemusi saavutatakse Babydoki mm, külastus, jah, me võime öelda, et igaüks võib ringi liikuda, aga see ei olnud loomulikult kõige parem märk poliitilises protsessis. Äh, me peame uskuma Haitisse ja uskuma, et inimesed, kes valitakse seadusandlikku kogusse ja ka president, et neil saavad olema saab olema piisav suutlikkus riigi juhtimiseks. teiseks tahaksin rõhutada arengukoostööd. see tähendab raskeid valikuid. üks võimalus on teha midagi, mis on väga nähtav, aga mis ei aita kaasa strukturaalsetele muutustele ei ole mingit probleemi finantseerida tuhandeid äh, doktoreid, äh, arste äh, Euroopa Liidust, selleks nähtav ja kõik ütlevad, et, et see on tore, aga kuidas on nende turvalisuse tagamisega tänavatel? ja seda saab teha valitsuse kaudu ja valit-, stabiilse valitsuse saavut-, kasutamine on oluline ja seda on tarvis samuti finantseerida, aga selle finantseerimine ei ole niivõrd nähtav tegevus kõikide jaoks. majade ülesehitamine, jah, see oleks äh, väga lihtne, aga mis kasu selleks oleks, äh, kui äh, riigis puudub toimiv infrastruktuur? infrastruktuur nõuab aga tohutuid investeeringuid umbes üks kilomeeter teed maksab miljon USA dollarit ja Haitil isegi rohkem, sest tarvis on tagada -taga ka hooldus ja tarvis on äh, toetust kohalikele kogukondadele, kust see tee läbi läheb. Haitil ei ole selliseid rahasid investeerimiseks Haitil meie oleme ainsad, kes osalevad maanteeinfrastruktuuri loomisel. ja seepärast see on raske valik, aga see aitab kaasa strukturaalsetele muutustele riigis lõppkokkuvõttes ja viimane asi. rahad rahasid ei tohi lasta kuritarvitada. asi ei toimu lihtsalt niimoodi, et valitsus saadab kontonumbri, me kanname raha üle. ei saa kohe saata üks koma kaks miljardit kontole ja loota, et kõik läheb edasi hästi see on pikem protsess ja ka maanteede ehitamisel tarvis on korraldada hanked ja kogu protsess käima saada. ja isegi, kui on üks juhtum, kus äh, Haidile eraldatud raha kuritarvitatakse, siis loomulikult Euroopa kodanike silmis ähm, tekitab see kahju. aga me oleme saanud oma õppetunnid, et suur tänu teile kõikidele ideede ja kommentaaride eest, me tegeleme selle teemaga edasi ja loodame parimaid tulemusi, aitäh! Grazie, komissari! suur tänu, volinikud! meil on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut ja nende hääletamine toimub homme kell kaksteist päevakorra järgi esitatakse nüüd komisjonile kampaania jäätmekriisi kohta küsimus ja me anname kõigepealt sõna proua